kolm teadaannet, kõigepealt äh, vastavalt äh, mitme komisjoni otsustele, äh, vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa lõige üks asuda kolmepoolsetele läbirääkimistele, olen saanud taotluse parlamendis hääletuse läbiviimiseks sotsialistide kuue roheliste poolt ITRE komisjoni otsusega seoses alustada kolmepoolseid läbirääkimisi võttes aluseks Euroopa kaubandusstatistika raportit, mille autor oli Janus Levandovski.